Robertat selle suurepärase töö eest, mis ta on ära teinud, aga ärge unustage, et kõige tähtsamad ettepanekud, mis puudutavad varjupaika ja äh, rännet, on triloogi tasandil ja nõukogus blokeeritud. meie oleme hääletanud selle määruse poolt, andmaks äh, rohkem volitusi sellele ametile ja selleks, et nad suudaksid tagada integreeritud piirihalduse, selleks, et hallata rännet tõh-, tõhusalt ja tagada Euroopa Liidu turvalisuse aga samas tagades inimeste õiguse vabale liikumisele. kümne tuhande täiendava piirivalvuri koha loomine ja äh, koostöö tugevdamine kolmandate riikidega tähendab operatiivsuutlikkuse tõhustamist ja see väga tähtis on ka äh, tõhus juhtimine vastuvõtvates riikides. koostöö Europoliga kujutab endast väga tähtsat nurgakivi selleks, et tagada Euroopa õigusel turvalisusel ja vabadusel rajaneva ala toimimine. ja seega on väga tähtis anda ulatuslikumad operatiiv- ja eelarvelised vahendid sellele ametile ja me teame, et piirivalve eh, piiri- ja rannikuvalvega tegelevad inimesed, nad austavad kõiki põhiõiguste harta ja teisi Euroopa Liidu õigusakte suur tänu, ma olen nõus, et me peame paremini kaitsma Euroopa Liidu välispiire. nii saab Schengeni ala paremini toimida, nii saame paremini hallata rännet. toetan kokkulepet liikmesriikidega laiendada Frontexi mandaati. see peaks meil võimaldama Äh, asutada kümnetuhandelise alalise korpuse aastaks kaks tuhat kakskümmend seitse. on väga tähtis, et liikmesriigid äh, tagaksid äh, vastutuse piirihalduse eest ja peame hoolitsema selle eest, et me kaitseks kõikide nende inimeste kodanikuõigusi, kes saadetakse tagasi kolmandatesse riikidesse Frontexi poolt. Frontexi koostööd kolmandate riikidega nagu Lääne-Balkani riigid, peaks olema uute kokkulepete objektiks, mis tagaks inimõiguste austuse. hoiandaksin ka teid, et uued eeskirjad välispiiride kohta ei äh,, ei kehti siis, kui need ka sisepiiridel ei rakendata. härra Zambatski, tänan. kui meil peaks olema üks amet, mida mis on väärt kogu rahastamist Euroopa Liidus, siis see kindlasti on Frontex. välispiirid on äh, äärmiselt olulised selleks, et tagada vaba liikumine Euroopa Liidu siseselt, nii et olge, hallakem ühis, ühiste põhimõtete alusel välispiire ja sellepärast ma ka toetan Frontexi mandaadi laiendamist ning alalise korpuse loomist. olen korduvalt öelnud et peame tegema koostööd selleks, et peatada sisserändajate voog, kui tegemist on ebaseaduslike sisserändajatega, peame ka-, kaitsma Euroopa maja selleks, et kaitsta oma elatustaset. elamine Euroopas ei ole privileeg, majandus, migrandid, kes ei nõustu meie väärtuste eluviisiga, neil ei ole kohta meie riikides. ka terroristid kasutavad rändekanaleid. Domnul Urtasun, un minut Urtasun, üks minut, palun. suur tänu. meie mandaat jääb ajalukku tuhandete hukkunutega vahe, Vahemerel ja seda meie rändepoliitika tõttu, mida Dublin, äh, Dublini määrus, tema reform praegu on kõik tupikusse sattunud ja nüüd me räägime Piiri- ja Rannikuvalveametist, millele me kulutame tuhandeid ja tuhandeid eurosid. kas on vaja mandaati selleks, et inimesi Vahemerel päästa? ja me läbirääkimiste käigus oleme me kõigest sellest rääkinud ja me oleme mitmeid kordi öelnud, et nõukogu ja valitsused, liikmesriikide valitsused on keeldunud sellest, et Barcelonasse paadid ei saa minna ja te teate väga hästi, mis inimestega toimub, karistatakse vabaühendusi, meil ei ole eh, missiooni, me ei, me ei saa päästa inimelusid eh, merel, nii et see on tõesti häbiväärne. Gal, un minut și treizeci de secunde Magal, poolteist minutit, palun. A Frontex elvileg hozzájárulhat az Európai Unió külső határainak teoorias Frontex aitab kaasa välispiiride kaitsele, aga piirivalve ja piirikaitse on kohustus, mis lasub liikmesriikidel. ja Frontex ei saa sekkuda liikmesriikide suveräänsusesse. me ei saa kuidagi nõrgestada liikmesriikide suutlikkust oma äh, piire kaitsta. see kokkulepe ei võimalda seda, et me aitaksime liikmesriike nende välispiiridel, et abistaksime neid näiteks tagasisaatmisoperatsioonide raames me oleme alati rääkinud sellest, et meil on vaja piire tugevdada ja ka, ka Ungari on oma piire ja piirivalvet tugevdanud aga nüüd põhimõtteliselt on piirihalduse käsutuses rohkem raha, aga seda raha meie näinud ei ole. proua Guillaume muidugi on vajalik Frontexi tugevdada, sellepärast et me peame haldama Euroopa Liidu tasandil oma ühiseid piire ja seetõttu ma toetan seda reformi, sellepärast, aga sellega peab kaasa äh, kontrollitavate isikute põhiõiguste kaitse välispiiridel. ma tahaksin väljendada siiski kahte murepunkti ja mul on kahju, et, et meie Frontex ei ole suutnud aktiivselt tegutseda Äh, Vahemerel aktiivselt, rohkem kui kaks tuhat kaheksasada inimest on elu jätnud Vahemerele. ja sellepärast see amet on igati teretulnud, et tegeleda päästeoperatsioonidega ja vabaühendused on need, kes tegutsevad merel, liikmesriigid sulgevad oma, oma sadamad, aga inimesed siiski üritavad Vahemerd ületada. ja teiseks, äh, nüüd on tegemist meil teise Frontexi reformiga, aga samas Euroopa varjupaigasüsteemi osas ei ole mingit reformi ette võtnud ja liikmesriigid äh, ei ole selles osas midagi ära teinud, aga parlament tuli oma ettepaneku juba kaks aastat tagasi välja. proua Tomašič. suur tänu. Frontex peab kaitsma Euroopa Liidu välispiire, kuid äh, praegused äh, suunad on valed. selle asemel, et kitsalt spetsialiseeruda kiirreageerimisele või kriisiolukordadele ja selle asemel, et tugevdada paralleelselt piiripolitseid, on loodud väga bürokraatne teenistus. tema tõhusus on küsitav. ebaseadusliku rände probleem tuleb lahendada selle juurte tasemel. Frontexil aga ei ole luba osaleda kolmandate riikide sisserändajate tagasisaatmine kolmandatesse riikidesse. seepärast Frontex ei suuda ka abistada tagasi saata kolmandate riikide Aafrika kodanike Aafrika riikidesse. ebaseaduslik ränne, organiseeritud kuritegevus on meie ukselävel, me peaksime sellega suunama võimalikult kaugele meie piiridest, meil on vaja drastilisi muutusi, mitte kosmeetilisi, aitäh. It's not here. Rangerit ei ole. proua Kienge, üks minut. Eh, suur tänu. Eh, täiskogu on väga vastutustundlikult eh, tegelenud piiri ja rannikuvalve reformiga, me oleme läbi rääkinud, me oleme kokku leppinud teksti osas, muidugi see tekst oleks võinud veel ambitsioonikam olla, aga kindlasti see tekst aitab kaasa sellele, et tugevdada ühte neljast sambast Euroopa rändeagendas. ja selles osas, mis puudutab meie öö, äh, välispiiride kaitset ja ma tuletaksin nüüd Euroopa Komisjonile meelde, et seesama sammas on kaasa toonud sellesama samba raames Euroopa peaks tõhustama ka päästeoperatsioone merel ja äh, suuremat tähelepanu osutama just ka põhiõiguste kaitsele. meie toetasime seda reformi just seetõttu, et me selle läbi me suudame äh, täita neid prioriteetseid ülesandeid, mis meil on, ehk päästa inimelusid merel ja kaitsta põhiõigusi ma tänan härra volinikku ja ja väga tähtis on ka see, et Sofiale antaks rohkem vahendeid. härra Laadev, suur tänu, härra president, volinik, daamid ja härrad. mäletan päris hästi, viis aastat tagasi alustasin oma tööd Euroopa Parlamendis. ja tol ajal oli äh, selle ameti loomise mõte ähmane projekt alles. me arvasime, et see saab teoks alles aastal kaks tuhat kolmkümmend ja mitte varem. kuid tundub, et me olime naiivsed, sest aasta hiljem oli üle miljoni sisserändaja ja pagulase, kes ületasid äh, Euroopa Liidu välispiirid isegi kui piirivalvurid olid äh, hästi ette valmistatud, ei olnud nad valmis selleks, et äh, sellise ulatusega nähtusega rinda pista. seepärast äh, pidime arutama, mida ette võtta selleks, et kaitsta meie piire kriisiolukorras. ja me mõistsime, et Schengeni ala on oluline ja et kui meie välispiirid on piisavalt tugevad, et Euroopa peab tingimata tagama turvalisuse välispiiridel ja nüüd neli aastat hiljem räägime Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti loomisest, räägime kümnest tuhandest töötajast, uutest pädevustest ja me arvame, et uus amet on tõeline solidaarsuse väljendus liikmesriikide vahel nende vahel, kes elavad Euroopa Liidu südames ja nende vahel, kes elavad välispiiridel. ja nüüd meil on kavas vaba mikrofon. mulle väga meeldiks kõikidele sõna anda, kuid ma paluksin teil siiski piirduda ühe minutiga. kell viis on meil kavas hääletus ja enne veel on üks päevakorrapunkt. nii et palun teid äh, pidage kinni oma kõneajast, mis on üks minut. proua Šoidrova. aitäh. president. peame meeles pidama, et see ettepanek on reaktsiooniks suurtele vigadele, mida tehti aastatel kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kuusteist, kui Schengeni välispiiri ei kaitstud piisavalt ja kui selle ületasid ligi kaks miljonit sisserändajat ja pagulast. mõned nendest olid päriselt pagulased, kes põgenesid sõjakoleduste eest, kuid paljud tegelikult äh, ei olnud varjupaiga taotleja õigustega ja peavad tagasi pöörduma. seepärast Euroopa Liit peab olema suuteline omama kontrolli oma välispiiride üle, tagamaks oma julgeolekut. kui miljonid või ka tuhanded äh, sisserändajad äh, tulevad Euroopa Liitu, siis kaob turvatunne ja seepärast ma toetan seda ettepanekut. suur tänu. ütleb härra Pikula, Pitsula Äh, uus amet pärast kolmeaastast äh, toimimist äh, tagabki vaba liikumise Schengeni alal. ma tervitan kümne tuhande inimeselise alalise korpuse loomist, see on reaktsiooniks ohtlikule olukorrale välispiiridel. ma arvan, et, et see kokku menetlus tasus end ära. see ei ole tähtis mitte ainult Schengeni ala jaoks. välispiiride kontroll äh, annab Euroopa Liidule jõudu juurde. voorzitter, kolleegas, me oleme Frontex steeds gesteund voor het me oleme alati toetanud Frontexit. esimest korda aastal kaks tuhat kuusteist, ütleb proua Stevens, kui Frontex sai õiguse rohkem sekkuda inimeste tagasisaatmisesse, kes ei saanud äh, varjupaika. ja nüüd toetame taas kord Frontexit. liigume, sest liigume õiges suunas. Frontexil on väga oluline roll meie rändepoliitika ellurakendamisel ja see toimib ainult siis, kui meil on tugevad välispiirid ja Frontex äh, aitab sellele kaasa rohkem ressursse, rohkem töötajaid, nii saame paremini ülesannetega hakkama. Frontex peab äh, tegutsema mitte Euroopa Liidu riikides, mis ei ole naaberriigid samuti. Frontex saab aidata tagasi pöörduda inimestel näiteks Marokost mõnda teise Euro-, mitte Euroopa Liidu riiki, näiteks Nigerisse. see, see võimalus on jäetud kasutamata ja see, sellest on kahju. Uh, with... suur tänu. alustuseks äh, on väga kahju, et nii oluline teema, kus äh, tuhanded elud ja miljardid eurod on kaasatud, ütleb härra Etheridge. me ei ole siin nõustunud sellest rääkima, vastama küsimustele siin kojas, kuid lahendus oleks lihtsalt õigusriik. kui inimesed üritavad siseneda ebaseaduslikult Euroopa Liitu, siis peaks olema väga karm üt-, võimalus öelda, et vabandust, teid tuleb tagasi saata. kuid teisest küljest peaks olema ka seaduspärane viis äh, varjupaika taotleda, sest kõik tsiviliseeritud rahvad annavad tagasi, tagakiusatutele varjupaika et õigusriik on vastus sellele küsimusele. kas üksteist miljardit eurot täiendavaid ressursse, pädevust ja bürokraatiat on abiks? ma arvan, et lihtsalt õigusaktide rakendamine oleks palju parem lahendus. härra Bogovitš. tänan väga. mul on väga hea meel näha, et Euroopa Parlament on saavutanud kokkuleppe selles osas, et väli, välispiirid vajavad kaitset ja et see tagab rahu, jõukuse ja stabiilsuse Euroopas ning võimaldab toimida Schengeni süsteemil. paraku ei, ei teinud seda aastal kaks tuhat viisteist, kuid täna oleme mõistnud, et peame lõpetama ebaseadusliku sisserände, ma olen veendunud et edasised sammud peaksid sellele veel järgnema. Frontexi mandaati tuleb äh, laiendada selleks, et saata kolmandatest riikidest kolmandatesse riikidesse. Sloveenias aastal kaks tuhat viisteist äh, ületas meie piiri kümme tuhat inimest päevas. arvud kasvavad nüüd taas viimasel ajal ja ma ei usu, et tulevikus see väga palju muutub me peame tagama, et Bosniast ja Serbiast tulijad saaksid pöörduda tagasi kolmandatesse riikidesse Frontexi abil. härra Opes Aguilar, mina olen Euroopa-meelne Hispaania sotsiaaldemokraat ja ma olen igati nõus nende eesmärkidega, millest me siin räägime. jah meil on Frontex ja Piiri- ja Rannikuvalveamet, tal on nüüdsest täiendavad vahendid, kümme tuhat lisapersonali, korralik eelarve, ka meie oleme omalt poolt kaasa aidanud läbi muudatusettepanekute just selles osas, mis puudutab tagasisaatmisoperatsioone, mis puudutab põhiõiguste tagamist ja kaitset, aga ma võin teile öelda, et siiski selle mandaadi lõpus jääb mul mõru maitse sellest suus, sellepärast et me ei räägi siin solidaarsusest Euroopa lõunapiiriga. näiteks meil Dublin on nõukogus blokeerunud, meil ei ole varjupaigasüsteemi, see kõik ei ole tore. härra Marias austatud härra president. tahaksin eh, tahaksin edastada teile Egeuse mere elanike mure, sellepärast et meil on tõesti väga palju ebaseaduslikke sisserändajaid, Saamose saare elanikud tulid tänavatele meelt avaldama ja Frontexi tuleb peab tugevdama ja Frontex peab äh, oma tööd tegema tõhusalt ja tõsiselt äh, just selles osas, mis puudutab äh, piirivalvet ja mitte ainult merepiiri valvet, sellepärast et me näeme, et järjest rohkem saabub inimesi Evrose piirkonda meie maismaapiirile, nii et me peame tõhustama Frontexi tööd